Luksemburg saatis satelliitkommunikatsioonimeeskonna äh, selleks, et tagada ühendused äh, piirkondades. Saksamaa ja Taani saatsid äh, meeskonnad, mis aitasid vett puhastada, mis on äärmiselt oluline, võttes arvesse koolerapuhangut. Itaalia, Hispaania ja Saksamaa saatsid hädaabi meditsiinimeeskondi ja varustust, mis on samuti oluline koolera ja võib-olla ka teiste haiguspuhangute ajal. tänu Euroopa äh, Rescue mehhanismile saame me otsustaval määral abi anda ja toetada liikmesriike, kes äh, annavad, äh, saadavad meeskondi ja see võimaldab meil päästa rohkem elusid. lugupeetud kolleegid, alates esimesest päevast peale mina ja mu meeskond jälgime olukorda kolmes mõjutatud äh, piirkonnas äh, ööpäevaringselt, meil on ähm, hädaolukordade ko-, koordineerimise keskus äh, Brüsselis ja mm, sama teevad ka meie kohapealsed eksperdid, kes jätkuvalt juhivaid rahvusvahelisi toetusmeetmeid ja te võite olla kindlad, et Euroopa Liit teeb kõik, mida suudab selleks, et toetada pikemas perspektiivis äh, Äh, ülesehitustööd kolmes riigis, aitäh. Äh, aitäh ja ma näen, et äh, kolleegid keskkonnakomisjonist on lasknud lahti nõukogu eesistuja ja kui lubate, siis ootame veel paar sekundit, kuni proua Šiotsia jõuab ja saab meile rääkida seda, mida ta tahab rääkida nõukogu nimel. ganz ruhig, ganz ruhig, äh, wir wissen. võtke rahulikult, me teame, et äh, meie keskkonnakomisjoni kolleegid on väga nõudlikud ja ei lase meie külalisi kohe lahti, aga niipea kui äh, valmis olete, saate kohe sõna. proua president, tänan, et lubate meil sellest päevakorrapunktist rääkida, lugupeetud parlamendiliikmed, volinik, tänan, et kutsusite mind sellest väga olulisest teemast täna rääkima. katastroofid nõuavad solidaarsust, nad nõuavad koostööd nende aitamiseks, kes seda vajavad. katastroofidest on võimalik õppida midagi väga väärtuslikku. katastroofist tuleb õppida tugevust ja äh, vastupanu ning äh, tsüklon Idai ning sellega kaasnenud üleujutused hiljutiste nädalate jooksul on toonud kaasa tohutult äh, hävingut ja ka inimkaotusi Lõuna-Aafrikas. Mosambiigis on ja Malawis ja Zimbabwe'l on seda mõjutanud eh, kolm miljonit inimest, umbes peaaegu tuhat inimest on hukkunud ning paljud on veel kadunud. juba ainuüksi Mosambiigis on hävinud kakssada nelikümmend tuhat maja või siis on need üle ujutatud või kahju saanud. üle saja kuuekümne tuhande inimese on riigisiseselt pidanud pagema ning eh, üle tuhande koolera juhtumi on tuvastatud, samuti on tõusmas malaaria. Malawis on tsüklonid ja ülesehitused hävitanud hiljuti istutatud põllukultuurid ning ähm, saagi potentsiaalne kadumine mõjutab väga tugevalt äh, väikeseid põllumajandustootjaid, kes äh, sellest elavad. samuti mõjutab see vägagi naisi ja lapsi. Zimbabwe's äh, on olukord muutunud veelgi hullemaks, kuna seal oli niigi juba põud ja kehv saagikus ning toiduga varustatus on midagi sellist, mis võib muutuda järjest kehvemaks. kõikides kolmes riigis on humanitaarvajadused väga kõrged, muuhulgas toit, joogivesi, varjupaik, tervishoid, logistika ja muu kaitse. Mosambiigi humanitaar plaan, samuti Zimbabwe ametiasutused paluvad kokku abiks kolmsada nelikümmend kaks miljonit Ameerika dollarit, aga praegu on rahastatud sellest ainult kakskümmend kolm protsenti, ehk siis on veel vaja täiendavaid pingutusi. nagu te teate, Euroopa Liit ja liikmesriigid mobiliseerusid kiiresti sellele looduskatastroofile vastamiseks, humanitaar- ja kodanikukaitseabi Eh, ka pakuti Euroopa Komisjoni poolt ja ka Euroopa Liidu liikmesriikide poolt, et toetada mõjutatud riike. ning Euroopa Liidu vastuse toetamisel eh, võttis nõukogu eesistuja ka neid vajalikke meetmeid, et tõsta teadlikkust humanitaarrahastuse teemal, nimelt avati ka IPCR-i veebiplatvormil asjakohane leht selle jaoks. ja selles mõttes Euroopa Liidu integreeritud et äh, poliitilise kriisi ehk siis IPCR-i äh, süsteem viidi seirerežiimi ning see on võimaldanud pidevalt andmeid vahetada liikmesriikide vahel, ka andmeid komisjoniga, välisteenistusega ja asjakohaste Euroopa Liidu ametitega seoses edasiareneva olukorraga, humanitaarvajadustega ja sellega, kuidas Euroopa Liit sellele vastab. Idai tsüklon on võetud ka asjakohaste nõukogu töörühmade päevakordadesse, et võimaldada liikmesriike komisjoni ja liikmesriikide vahel. me tervitame ka seda, et Euroopa Liidu Parlamendi DEVE komisjon on asjast samuti huvitatud meie mõttevahetused erinevaid kanaleid pidi on näidanud, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid reageerisid väga kiiresti, vastamaks sellele katastroofile. liikmesriigid on märkimisväärselt panustanud, pakkudes humanitaarset humanitaarabiks üle kuuekümne miljoni euro, on pakutud ka mittemateriaalset abi, eh, oskusteavet, varjupaiku, elektrigeneraatoreid, satelliitkommunikatsiooni eh, on pakutud, saadetud on eh, päästemooduleid, eksperte, tervishoiuspetsialiste, seda kõike on tehtud Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kaudu. ning Rumeenia eksperdi juhitud et ehm, kodanikukaitse meeskond saadeti kahekümne kolmandal märtsil kaks tuhat üheksateist Mosambiiki eesmärgiga tagada vajaduste hindamine ja koordineerimine liikmesriikide poolse abi jagamisel. kohapeal toimub väga hea koordinatsioon ja koostöö, paljud liikmesriigid tegid kättesaadavaks ka sõjalised vahendid, logistilised lennukid, helikopterid, laevad näiteks liikmesriigid on ette näinud humanitaar- Äh, tegevusteks märkimisväärseid summasid, mistõttu siis ka vajalike teenustega praegu suheldakse. samuti tervitame seda, et Euroopa Komisjon on rohkem kui viisteist miljonit eurot humanitaartoetuseks ette näinud. lugupeetud parlamendiliikmed, see toob meid rakendamise olulisuse juurde. konsultatsioon liikmesriikide ja komisjoniga on näidanud, et kaitse peab olema meie hädaolukorra käitumise keskmeks. perekonnad on pidanud laiali minema, naised ja lapsed on sellest eriti negatiivselt mõjutatud ning naised ja tüdrukud on eriti haavatavad seksuaalsele ärakasutamisele ja soopõhisele vägivallale samuti tuleb tagada, et haridustegevusega saab jätkata nii kiiresti kui võimalik kõikide nende laste osas, keda kriis mõjutanud on. ning viimaseks me peaksime mõtlema ka rahalise abi andmist äh, alati, kui see võimalik on. meie analüüs on selline seoses vahetute vajadustega äh, kriisidele reageerimisel. ehk siis katastroofi järgselt äh, tuleb tuvastada ka pikema perspektiivi vajadused taastumiseks ja nüüd ootan huviga teie seisukohti ja ka infot komisjonilt, aitäh! suur tänu, nüüd fraktsioonide esindajad, äh, järgmiseks äh, kõigepealt härra Rangel. aitäh. väljendades äh, kaastunnet ohvrite suhtes Mosambiigis ja Malawis ja Zimbabwes Äh, ja loomulikult on tegemist äh, tohutu äh, tragöödiaga, millel on väga kurvad tagajärjed kõikidele nendele rahvastele, inimestele. tahaksin välja tuua kolm asja, ma leian, et Euroopa Liidu reaktsioon oli väga suure viivitusega ja see on mitteaktsepteeritav Euroopa on reageerinud äh, väga aeglaselt, alguses äh, tehti väga vähe, pakuti väga vähe, praegune reaktsioon on loomulikult juba hea, aga esmareaktsioon oli viivitusega ja mitte aktsepteeritav. ja on oluline, et äh, me tugevdaksime oma koostööd ja koostöös saaks Euroopa Liit reageerida sidusamalt ja kiiremini kui praegu esimestel päevadel, kus meie reaktsioon oli tõesti nõrk ja ebastabiilne. Äh, sotsiaaldemokraatide nimel äh, kolleeg Guerrero. aitäh. kõigepealt tahaksin äh, tänada pingutuste eest, mida olete teinud teie, komisjon ja liikmesriigid, reageerimaks sellele hädaolukorrale. jah, mõned reaktsioonid olid küll hilinenud, aga siiski lõpuks saadi abi andmine käima. on tegemist riikidega, mis on sama suured nagu Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa kokku ja need sündmused on seotud ka kliimamuutustega, mis mõjutavad meid kõiki. on selge, et meil on tarvis üleilmset lähenemisviisi sellele. ja e, üheks iseloomujooneks antud juhul on ka see, et tegemist on vaeste riikidega ja kliimamuutused mõjutavad kõige tugevamalt just neid, kes on kõige nõrgemad ja kellel on kõige vähem see sellised katastroofid hävitavad koole, inimeste elukohti ja nii edasi. see on minu äh, viimane võimalus äh, sõna võtta eri humanitaarabi raportöörina ja loodetavasti järgmine parlament äh, jätkab, et paremini ära määratleda, kes on kliimapagulased. ja meil on üha rohkem inimesi, kes on sunnitud põgenema oma kodudest Äh, nälja ja hävingu tõttu, mida tekitab globaalne soojenemine. on oluline, et need inimesed, et nendele inimestele oleksid tagatud nende õigused. Nad on kaotanud kõik, välja arvatud ehk vä oma väärikuse. järgmiseks äh, kolleeg äh, Pimenta Lopes. suur tänu, Euroopa Liit on mobiliseerunud selleks, et äh, abistada selle katastroofi ja nende üleujutuste äh, järel, aga tegemist on vaid piisaga ookeanis, arvestades seda äh, katastroofi, mis neile riikidele on osaks saanud, on hävinud infrastruktuur, kogu logust-, logistika, kodanikuühiskond. Need vajadused on tohutud, viisteist miljonit eurot ja vaid üksteist eksperti, mida Euroopa Liit on mobiliseerinud, on tõesti väga vähe, tegelikult see on tõesti nagu tilk vett kuumale kivile ja äh, äh, tuleks mobiliseeruda paremini ja äh, tuleb mõelda ka järgmistele faasidele ja võib-olla tuleks Euroopa Arengufondi vastavalt programmeerida, et äh, anda abi äh, ja hõlmata kõik vajalikud sektorid. aitäh äh, rooliste nimel kolleeg Valero. aitäh ja ma kuulasin Greta Thunbergi ja tema on rõhutanud alati, et me peame vähendama CO2 heitmeid, aga me peame ka rääkima sellest, Mm, millised ohvrid on mujal maailmas äh, ja mille põhjustajaks on ka meie CO2 heitmed äh, ja need sündmused, mida need on vallandanud, kõik äh, kliimaga seotud nähtused, mille all lõunapoolsed inimesed kannatavad. selle kõigega tegelemiseks on tarvis hulgaliselt ressursse, selleks et aidata ka vaesematel riikidel kohaneda uute tingimustega Äh, Mosambiigis on äh, olnud ka varem äh, suuri üleujutusi, mis küll puudutasid võib-olla vähesemaid provintse ja inimesed on olnud sunnitud ümber asuma, aga nüüd oli tegemist tõeliselt katastroofilise tsükloniga Mosambiigis on olemas äh, kamavarad, mis võivad äh, riigi muuta rikkaks, aga ka olla äh, kahjuks. aitäh, järgmised sõnavõtjad, kõigepealt härra Fernandes. aitäh. esmalt tahaks öelda paar sõna ohvrite perekonnaliikmetele, mõeldes kõigile rahvastele, e, keda see katastroof tabas ja eelkõige Mosambiigi rahvale. oluline on, et meil on see kasa-, katastroofimehhanism, aga meie, me peame oma jõupingutusi suurendama. E, siseselt on Euroopa Liit solidaarne, aga väljaspoole peame e, solidaarsemad olete eriti, olema eriti võttes arvesse kliimamuutusi ja selle tagajärgi antud on abi, aga vaja on veelgi rohkem abi anda, rohkem vahendeid äh, ette näha selleks, äh, on rohkem kui miljon last, kes on väga dramaatilises olukorras, äh, vaja on kiiret abi, kiiret sekkumist ja lisaks sellele on vaja ka see, seda, et me ei unustaks taasülesehitust, ka seal peab Euroopa Liit kohal olema ja peab näiteks arenguabi kaudu või Euroopa Arengufondi kaudu abi andma selleks, et toetada neid piirkondi, eriti Mosambiiki. aitäh ja järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna härra Sorinio. troopiline tsüklon Idai kõigepealt tabas Mosambiiki märtsis ja pärast seda olid äärmiselt tugevad vihmahood ja äh, tuuled, mis mõjutasid äh, Zimbabwit ja Malawit tsüklon jättis äh, endast maha suured purustused, äh, väga palju inimesi ei pea varjuta, taristu hävitati, rohkem kui tuhat inimest äh, nendes kolmes riigis hukkusid, kuuskümmend protsenti nendest Mosambiigis. nüüd on probleeme kooleraga, eriti Mosambiigis ja teadmata on, kui paljud inimesed kaduma jäid, Euroopa Liit on andnud rahalist abi rohkem kui kaheteist miljoni euro ulatuses Mosambiigi taotlusel äh, võeti kasutusele ka Euroopa Liidu elanikkonnakaitsemehhanism, abi tuli eelkõige Portugalist, aga ka Austriast, Saksamaalt, äh, Taanist, Prantsusmaalt, Ühendkuningriigist. Äh, vaja on aidata neid riike ja teha ka järeldusi tuleviku jaoks, see viimane on eriti oluline, rahvusvaheline koostöö katastroofide puhul on võtmetähtsusega. kliima muutused, ähm, nee-, see, seda ei mõjuta äh, arengutase või rikkus, äh, tegemist on äh, asjaga, mille puhul on oluline, et me tegeleks kli-, Pariisi kliimaleppe ellurakendamisega selleks, et päästa, mis päästa on, et lõpetuseks tahaks väljendada kaastunnet äh, perekondadele Mosambiigis, Zimbabwes ja Malawis. aitäh ja nüüd on vaba mikrofoni voor ja kõigepealt saab sõna härra Faria. aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinik. esmalt sooviks väljendada kaastunnet tsükloni ohvritele kuu pärast seda, kui tsüklon Idai äh, Mosambiigi öö, äh, Malawi ja, äh, ja Zimbabwe osaliselt purustas, äh, äh, tuhat inimest hukkusid ja paljud vigastada said, on, ähm, väga palju sai kasutada ka vee, kahjustada ka veevarustus, on olnud koolera ja tüüfuse juhtumeid ja mm, on ka väga palju lapsi, kes on eriti haavatavad seksuaalse ärakasutamise ja muu ärakasutamise mm, ees ja Euroopa Liit on nüüd võtnud kasutusele elanikkonnakaitsemehhanismi ja andnud äh, miljoneid abi, seda on väga vaja selleks, et olla solidaarsed, vaja on Marshalli plaani ja Aafrika jaoks, vaja on äh, ökoloogilist olukorda muuta selleks, et oleks võimalik vältida üle, edasisi katastroofe, Euroopa Liit peab rohkem tegema, ei piisa sellest, et on mehhanismid, mis ei ole piisava suurusega, nende, võttes arvesse neid eesmärke, mille jaoks nad on loodud ja lõpetuseks saab sõna proua Koomes. solidaarsus ohvritega on olemas, aga Mosambiigis on äh, korrumpeerunud valitsus äh, ka kõige kõrgemal tasandil, tegemist on äh, rahva kõige hullema vaenlasega pärast neid haigusi, mis puhkesid pärast tsüklon Idaid ja vaja on hoolitseda selle eest, et Mosambiiki rohkem ei kahjustataks. korruptsioon, karistamatus see on, on äh, pahed, mis on väga levinud Mosambiigis. ja nad ei ole endiselt äh, võt-, olnud äh, valmis Portugali abi vastu võtma, üks Portugali ettevõtja on seal kaduma jäänud või on olnud surmajuhtumeid, piinamisjuhtumeid Mosambiigi Ähm, ajakirjanikud, äh, kes julgesid kritiseerida, on kannatanud, me ei tohi unustada Mosambiigi äh, rahvast, me ei tohi äh, jätta neid olukorda, kus nad kannatavad valitsuse korruptsiooni ja karistamatuse ees, pärast. aitäh ja sõna volinikule, palun. aitäh veel kord selle võimaluse eest see arutelu on meile kõigile abiks olnud ja ma tunnustan seda, kui tundlikult te sellesse teemasse suhtute. katastroofid mm, ei tähenda, et Mosambiigi, Malawi ja Zimbabwe inimesed peaks üksi jääma, ma olen nõus kolleeg Ferdantesi ja teistegagi seoses nende ettepanekuga, et meie abi peab jätkuma arenguabi kaudu ja tuleb mõelda ka reaalsetele rahalistele vahenditele taasülesehitamiseks. nagu öeldud, Euroopa Liit on edaspidigi valmis aitama ja toetama neid inimesi, keda tsüklon mõjutas. esiteks meie humanitaar, teiseks kodanikukaitsemehhanismi ja ka arenguabimehhanismide kaudu tsüklonid, haiguspuhangud, muu mõjutab Lõuna-Aafrikat ja India ookeani piirkonda edaspidigi. kliimamuutused on kohale jõudnud, tegemist pole libauudistega, nagu olen varemgi korduvalt öelnud. ma olen armsa kolleegiga nõus Roheliste fraktsioonist ja olen ka Guerrero Salomiga nõus, jah, selle probleemiga tuleb tegeleda ja ma olen uhke, ma olen uhke selle üle, et Euroopa Liit juhib ja näitab ka eeskuju, sellepärast et meie oleme Pariisi leppe täitmise kõige olulisem komponent pean vabandama aga ühe kolleegi ees, kellega ma nõus ei ole. nimelt Euroopa Liit hakkas Mosambiiki kohe toetama tsükloni algusest peale ja võime minna meie keskusesse, vaatame siis, me võime näidata teile, milli-, kuidas me oleme programmi toetanud. ehk siis ma olen väga uhke selle hädakeskuse üle. kohe, kui abipalve tuli, me hakkasime kohe töötama. kõik ÜRO ametid, kohalikud vabaühendused, rahvusvahelised organisatsioonid, nad kõik juba tunnustavad, kuidas Euroopa Liit on toetanud Mosambiiki, Malawit ja Zimbabwet ehk siis äh, aitäh teile selle arutelu eest, aga faktid kõnelevad iseenda eest, aitäh. aitäh, see oli tõesti väga pühendunud vastus ja palun nüüd proua Tšiot nõukogu nimel. proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad tänan teid selle arutelu eest väga kiireloomulisel teemal. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid on selle rahvusvahelise katastroofi lahendamise esirinnas. taastumine ja ülesehitamine ulatuvad märksa kaugemale kui meie eesistumine. kui meie välisministrid suhtlesid jaanuarikuus, kui meie minister rääkis TV Komisjoniga jaanuarikuus, siis ta ütles, et seosed arenguabi ja kodanikukaitse ja katastroofide lahendamise puhul on Rumeenia eesistumise prioriteetideks humanitaarabi valdkonnas. selle katastroofi ulatus Lõuna-Aafrikas tuletab väga valusalt meelde, et mõlemas valdkonnas on veel palju tööd teha. me peame tagama, et meie reageeringud kriiside käigus äh, käivad käsikäes meie arengutegevusega Lõuna-Aafrikas. ja kui katastroof on läbi, siis me peame aitama mõjutatud riike äh, enda taasülesehitamisel ja ka vastupanuvõime tõstmisel tulevaste šokkide osas. ning me võime küll soovida midagi muud, aga kliimaga seotud ohtude hulk ainult suureneb tulevikus, ehk siis tehkem koostööd, et tagada, et kahju ka inimohvrite arv ainult väheneks. tänan veel kord tähelepanu eest. aitäh, arutelu on seega lõppenud. ja tahtsin nüüd ähm, minna järgmise päevakorrapunkti juurde okei okay järgmisena on päevakorras äh, komisjoni asepresidendi ning äh, välisasjade kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Liibüas. aga kõrge esindaja ei ole veel äh, siin. ka härra Predat ei ole veel siin proua Valencianot samuti mitte. ma, mul on nüüd väike probleem, aga ma näen, et ECR fraktsiooni nimel on siin härra Tänak, nii et nüüd saate teie esimesena sõna. aitäh. ajal, mil kaks Liibüa osapoolt pidid arutama tegevuskava valimiste korraldamiseks selle asemel me näeme hoopis seda kuidas on puhkenud lahingud tripoli kontrolli üle briti valitsus on öelnud et mis tahes lna edasiminek tripoli suunas on väga kahjustav seoses poliitiliste lahendustega mis on välja pakutud ja diplomaatiliste lahendustega ja see tekitab ainult kaost ja vägivalda juurde peaminister on samuti hoiatanud selles osas, et Tripoli ründamine võib tekitada uue rändekriisi Vahemerel, kui olukord muutub halvemaks. aruanded on sellised, et isikuid, ka pagulasi, sunnitakse eh, kohalike maakaitsejõukudega liituma ja seda tuleb tähele panna, võttes arvesse seda, kui palju on erinevaid tegevutsejaid, seal on tulevik väga ohtlik, aga ÜRO lepituskõnelused on ainus variant, mis veel olemas on, Euroopa Liit ja tema liikmesriigid peavad tegema kõik endast oleneva nende kõneluste toetamiseks ühel häälel. Need, kes näevad Haftaris tugevat juhti, kes peaks justkui kaose lõpetama ja korra taastama, siis vaadake, mida väidatakse tema kohta avalikest allikatest on võimalik näha, et ähm, on väga vähe tõendeid selle kohta, et kindral oleks võimeline pikemat aega riiki kontrollima, aitäh. Äh, aitäh härra Tannakile. ma näen, et äh, kõrge esineja just saabub ja ma tean, et äh, viimasel täiskogu nädalal mis meil siin on, on kõik segamini. me näeme seda igas asjas, ka ma oma ajakava puhul ma näen seda, aga mul on nüüd hea meel, et saan anda sõna proua Mogherinile. palun, teil on sõna rääkimaks olukorrast Liibüas. Ah, president. suur tänu, president. hiljutine eskalatsioon Liibüas algas just siis, kui tundus, et rahu on reaalsus. LNA, mida juhtis kindral Haftar, ründas Tripolit täpselt sel hetkel, kui ÜRO peasekretär Guterres külastas riiki ja rahvuskongressi toimumise ajal, mis võib küll kujutada endiselt tulevikuvarianti Liibüa jaoks. Euroopa Liit on peaaegu aasta aega teinud ÜRO-ga tihedat koostööd ja eriesindajaga tihedat koostööd, selleks et valmistada ette selline Liibüa rahvuskongress, mis, mida Liibüa ise juhiks ja kontrolliks ja mis viiks valimisteni, õigusliku ja põhiseadusliku olukorra selginemiseni, me oleme iga päev näinud, kui valmis, kui kui väga tahavad Liibüa inimesed, kodanikud oma riiki etendada pöörata uus lehekülg, ühineda, luua rahu ja ühtsus sellise riigi tarbeks, millel on potentsiaalselt ju tohutu võimekus edasi liikuda. ressursse on palju ja potentsiaali on palju. rahvuskongress on endiselt lootuskiireks kogu riigi tuleviku osas ja paar päeva enne seda sõjalist eskaleerumist olin minagi koos Guterresiga koos peasekretäriga, ka Araabia Liiga ja Aafrika Liidu juhiga ja Hassam Salameh, ÜRO eriesindajaga, me olime Araabia Liidu tippkohtumisel, kus kõik väljendasid toetust sellele protsessile, mida Liibüa peaks juhtima, et pöörata uus lehekülg. rünnakud Tripolile on olnud ja on endiselt rünnakud lootuse vastu, konkreetsete väljavaadete vastu Liibüas rahu taastada ja me oleme seda varem ka näinud, kui rahu kujutab endast konkreetset võimalikkust, siis just sel hetkel äh, muutuvad ka rahuvastased järjest tugevamaks ning nüüd me seisame silmitsi pikema konfliktiga äh, Eh, ohvreid on palju, ka tsiviilisikutest ohvreid ning kohapeal valitseb patiseis. konflikti nii-öelda joon on stabiliseerunud, aga kokkupõrked toimuvad endiselt, kasutatakse muuhulgas ka relvi, mida ei tohiks Liibüas kasutada, mis kinnitab ka seda, mida me oleme alati teadnud Euroopas ja rahvusvahelises kogukonnas viimastel aastatel põhjus miks sõjalist lahendust liibüa konfliktidele ei ole seisneb selles et kui sõda jätkub siis see toob kaasa ainult täiendavat kannatust kui keegi loodab sõjaliselt eh, võita selle olukorra siis kaotavad sellest kõik ja ainult ainuke stsenaarium kus terve riik kõik liibüa lased kaasavalt eh, lahenduse leiavad on läbiräägitud poliitiline lahendus kui liibüa osapooled ei soovi lahendust, millest kõik võidavad, mida ka Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus saaks toetada, siis kui nad ei taha sellist olukorda, millest kõik võidavad, siis kannatavad sellest kõik Liibüa inimesed, kannatab kogu piirkond edaspidigi. kõnelesin täna ÜRO eriesindaja Hassam Halamega ja meie töö on ju ühtne, Euroopa Liit toetab tema tööd igapäevaselt meie toetus äh, on ehk tugevam kui kunagi varem tema tööle, seda kolmel suunal. mööda mida Euroopa Liit ja meie liikmesriigid on ühiselt tegutsenud viimastel nädalatel. esiteks, et kinnitada vajadust luua humanitaarkoridorid kiireloomuliselt ja pidada kinni rahvusvahelisest humanitaarõigusest igati. teiseks, äh, vahetu relvarahu kehtestada mida kindlasti ÜRO on valmis ka läbi rääkima ja kolmandaks, tulla tagasi poliitilisele teele, korraldada rahvuskongress nii kiiresti kui võimalik, eesmärgiga anda Liibüa lastele, meestele, naistele kõikidest põlvkondadest, kõikidest linnadest, maapiirkondadest, anda nendele inimestele võimalus leppida kokku selles, kuidas asjaga edasi minna. Need kolm elementi kindlasti Euroopa Liit, ÜRO ja ka ülejäänud rahvusvaheline kogukond on valmis nende kolme suunal Liibüa rahvast toetama ja aitama ning lisaksin, et ei kannata mitte ainult Liibüa või see piirkond, vaid rändajad ja pagulased, kes on kinnipidamiskeskustes, on samuti ohtu sattunud, teeme koostööd ÜRO ja IOM-iga nende paigutamiseks turvalisematesse paikadesse kõige hiljutisemad lennud tõid veel paar päeva tagasi kümneid sisserändajaid turvalisse paika Liibüast. meie töö jätkub, aga tingimused lähevad igapäevaselt raskemaks koha peal, mistõttu nõuame ka, et kõik asjaosalised lubaksid kinnipidamiskeskustest isikuid evakueeruda, nagu ka ülemvolinik soovis eelmisel nädalal. meie töö Aafrika Liidu teiste institutsioonidega on tegelikult olnud väga tulemuslik, kümned tuhanded eh, rändajad on turvaliselt IOM-i töö kaudu saanud tagasi oma riikidesse ning need, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, on saanud UNHCR-i kanaleid pidi ka sellise kaitse. ning sõjaline eskaleerumine, ma tean, et Euroopas on neid, kes näevad, et tegemist on kasvava ohuga, et rändevood suurenevad jah, aga eh, tegemist on ju ka ohuga nende pagulaste ja sisserändajate eh, eludele, on ju inimesi, kelle elud on rohkem ohus kui teiste omad ning oleme proovinud ÜRO ametitega koostöös teha tööd, et päästa elusid et tühjendada kinnipidamiskeskused ning äh, sõjaline rünnak teeb ka selle töö keerulisemaks. kokkuvõtteks kordaksin väga selgelt, et läbirääkimiste laua juurde kiiresti tagasi tulek on ülitähtis, see on endiselt võimalik, ÜRO lahendus ja Rahvuskongress on ainus reaalne võimalus rahuliku lahenduse leidmiseks. ning ähm, muud algatused võivad tekitada destruktsiooni, mis ei ole kindlasti kasulik praegusel hetkel. humanitaarkoridorid, humanitaarõigusest kinnipidamine, ÜRO juhitud protsess ja rahvuskongressi toimumine nii kiiresti kui võimalik, nõnda et Liibüa rahvas täielikult seal osaleda saaks. ja kui ma ütlen Liibüa rahvas, siis ma pean silmas nii Liibüa mehi kui naisi lubage, ma kiidaksin siinkohal Liibüa naisi, kes on jäänud ehk varju. Nad on proovinud ka poliitilise protsessiga keerukates tingimustes kaasas käia ning Euroopa Liit ja ÜRO, nagu kõikide konfliktide puhul, näeb, et oluline on läbirääkimislaua ääres ka naiste rolli tugevdada ja edendada ja ka töös koha peal. see on meie eesmärk, toetades ÜRO tööd eesmärk on proovida eurooplasi ühendada. Mm, kui me oleme varem näinud erinevaid lähenemisviise, siis ma arvan, et täna saavad kõik liikmesriigid aru, et meie ühine töö on vajalik selleks, et liibüalased ei liiguks erinevates suundades, vaid just see võimaldab poliitilise dialoogi kaudu ühtsust leida, olukord on nende kätes, me oleme selgelt öelnud, viimati eelmisel nädalal, et Euroopa Liidu ühtne seisukoht, kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi seisukoht on selline, nagu ta on ja nüüd kutsuksin üles kõiki piirkondlikke ja rahvusvahelisi tegutsejaid toetama ÜRO valitud suunda, toetama dialoogi ühtsust Liibüas ja vältima seda, et Liibüa kohapealsed tegutsejad ei näeks põhjusi ühtsusest irdumiseks. Euroopa Liidu poolelt võin öelda, et äh, ÜRO toetamisel oleme me ühtsed, eesmärgiga tuua isikud läbirääkimise laua äärde ja et leida Liibüa tulevikuks ja julgeolekuks ühtsed lahendused, aitäh! aitäh ja nüüd saavad äh, fraktsioonide nimel kõnelejad sõna ja kõigepealt äh, üheks minutiks härra Preda. aitäh, proua juhataja. lugupeetud kõrge esindaja olukord, mida me oleme näinud viimastel nädalatel Liibüas, on väga kahetsusväärne, eriti kuna no, äh, veebruaris, mõni nädal tagasi, me nägime, et sõlmiti leping äh, Sarajevi valitsuse ja kindral Haftari vahel, mis nägi ette muuhulgas üldvalimiste korraldamise. aga kaks nädalat tagasi kindral Haftar hülgas selle stsenaariumi ja otsustas et taastab riigis kaose ja ohustab sellega ka äh, tsiviilelanikkonda. ja praegu ähm, on see tõesti väga halb äh, Liibüa perspektiivi jaoks. Äh, Venemaa kes teda toetab, on äh, tunduvalt äh, tugevam toetuse andja kui need äh, jõud, mis, kes teda toetavad riigi sees. endiselt ei ole mingit muud lahendust, kui läbirääkimisi pidada, tuleb välistada sõjaväeline lahendus ja meil on vaja Haftari survestada, et ta loobuks sellisest tegevusest, aitäh pro, proua juhataja. aitäh ja SD e fraktsiooni nimel saab sõna proua Valenciano pooleteiseks minutiks. suur tänu. tegelikult ega palju lisada ei olegi sellele, mida kõrge esindaja juba ütles. see ongi ainus mõistlik positsioon, mida võiks Euroopa Liidult oodata see, et me oleme kaotanud üsna palju aega osadel liikmesriikidel on kulunud tükk aega mõistmaks, ähm, äh, et Hafta on ohtlik ja et ta püüab alati leida sõjalist lahendust äh, probleemidele riigis. aga ainus tee edasi saab olla dialoog Liibüa erinevate jõudude vahel. see oleks ainus võimalus, äh, kuidas saavutada stabiilsust Liibüas tegemist on riigiga, mis on Euroopale lähedal ja me peame esinema ka Euroopa Liidu poolt ühtselt ja tuleb teha koostööd ÜRO eriesindaja, Aafrika Liiduga ja teistega, et tagada uuesti usaldus. ja me ei saa silma kinni pigistada ka põgenike ees. me oleme põgenike voog, Äh, suutnud äh, hallata väga hästi, aga võib oodata jällegi nende hoogude kasvu ja toetame veel kord äh, kõrge esindaja tehtud tööd. aitäh, et see ERR-i poolt juba on sõna saadud, nüüd proua Spinelli QNGL-i poolt. aitäh kuna sõda Liibüas ei äh, lahene rahumeelselt, ähm, äh, tuleb äh, võtta selge seisukoht ka seal laagrites vangis olevate põgenike suhtes. evakueerimine on olnud suhteliselt piiratud, tarvis oleks selgeid operatsioone, et olukorraga toime tulla ja äh, ei tohi äh, saata inimesi välja äh, ebaturvalistesse riikidesse, mis puudutab humanitaarkoridore ja veega varustamist, äh, siis see tuleb samuti tagada. UNHCR on öelnud, et Vahemerel toimub nüüd süstemaatiline tagasisaatmine ja äh, Euroopa Liit on samuti osaline selles, äh, aga inimesed saadetakse tagasi kohtadesse, kus valitseb vägivald, kuidas me saame selles osaleda? aitäh, Borrelov-Piiler! Äh, suur tänu! oli oluline, et Euroopa Liit toetaks äh, rahukõnelusi, aga kahjuks on see jäänud tulemusteta, aga kes nüüd näeb äh, lootust selles, et üks konflikti osapool võidab ja vägivalla eskalatsiooni äh, kaudu tuleb rohkem stabiilsust riiki, see kindlasti eksib. Euroopa Liidu liikmesriigid selles konfliktis ei tohi asuda ühe või teise poole toetajaks, vaid selle asemel tuleb konflikti osapooltele selgelt mõista anda, et Äh, et lahendus on võimalik leida ainult läbirääkimiste laua taga. Äh, kestvad äh, lahingud Liibüas tähendavad pagulastele täiendavat ohtu ja on häbiväärne, et Euroopa Liit koostööga Liibüa rannavalvega endiselt annab panuse sellesse, et pagulased viiakse tagasi Liibüa laagritesse, kus neid ähvardab tohutu vägivald. ja Euroopa Liidu katsed olukorda nendes laagrites parandada ei ole andnud praktiliselt mingeid tulemusi. praeguse vägivalla eskalatsiooni ajal tuleb teha kõik, mis võimalik selleks, et äh, päästa nendes laagrites olevate inimeste elu ja neid sealt ära viia. aitäh. FTD nimel äh, kolleeg Castaldo. aitäh, kolleegid, president Liibüas äh, toimub sõda, mida, milles osalevad kõik teised riigid, äh, Katar, Venemaa ja teised, ja äh, ka nüüd liikmesriigid sekkuvad, eirates Euroopa Liidu ja ÜRO seisukohti, kes on püüdnud hoida seda habrast rahu. Prantsusmaa toetus Haftale tundub olevat vägagi veider seisukoht ja on ka väga murettekitav pressiteadaanded viimastel päevadel tunduvad samuti näitavat, et ähm, Prantsusmaa soovib väljendada oma eriseisukohta ja me mängime ohtlikku mängu, äh, mis puudutab kokkuleppeid ja Macroni seisukohti, siis jälle ka õõnestatakse Euroopa Liidu välispoliitikat äh, pärast seda, kui aastaid oli katastrofaalne olukord Liibüas, nüüd me asendame selle teise katastroofiga. president Macron peaks tulema ja selgitama Euroopa Parlamendile oma seisukohta, vastasel juhul ta peaks loobuma igasugusest eesklusest. aitäh äh,, härra Borghese NF-i nimel. suur tänu äh, ja me räägime suurest arvust äh, põgenikest äh, ja migrantidest, äh, kes on äh, Liibüas kinni. sajad tuhanded soovivad jõuda sealt siiski Itaaliasse ja see on üha süvenev probleem. eriti, mis puudutab seda, mida kõrge esindaja ütles, siis ega see ei anna ka väga konkreetset lootust leida lühiajalist lahendust tuleb aga ka märkida, et äh, Liibüa on tõesti langemas täielikku kaosesse. kindral Haftar vägede ja peaministri toetajate vägede vahel on kokkupõrged. Ähm, tarvis on leida lahendused ja me, meil on kulunud nüüd äh, kümme päeva ja väga raske on äh, teha olukorrast mingeid konkreetseid järeldusi hetkel, äh, kes on kõige selle taga ja põgenikud soovivad jõuda ka Itaalia sadamatesse ja see näitab tegelikult ka, et tegemist on mm, tõeliselt äh, katastrofaalse olukorraga ja Itaalia peab siin reageerima ja tuleb leida uuesti tasakaal. tuleks äh, tagada, et äh, me saavutaksime mingi korra riigis, mis on Euroopa jaoks väga oluline ja et saaksime lahti ka džihadistidest seal Itaalia on oma saatkonna jätnud äh, avatuks, et edendada mõlemapoolseid suhteid. tegemist on riigiga, mis on mänginud äh, väga olulist rolli ja, ja tegelikult meie roll on võib-olla olnud isegi tähtsam kui Euroopa Liidul. Äh, kolleeg Epi Dideios fraktsioonisse kuuluvat sättesaadikute nimel, palun. aitäh viimaste nädalate arengud Liibüas näitavad veel kord Euroopa Liidu välispoliitika vigu, mis on tehtud selles riigis. Euroopa Liidu liikmesriigid äh, koos äh, USA-ga kukutasid Gaddafi, aga ei aidanud äh, seda riiki pärast. jäeti see riik ISISe ja erinevate mm, fraktsioonide meelevalda ja äh, rahu ei ole saavutatud, kindral Hafta äh, ründas Tripolit ja me peame tegutsema otsustavalt. Liibüa on Aafrika riik, kus on suurimad naftavarud, aga kahjuks tähendab see seda, et äh, kodusõda ilmselt jätkub ja see mõjutab ka naaberriike ja ka Euroopa Liitu. järgmised kõnelejad ja palun äh, natukene paremini kinni pidada teile eraldatud ajast, äh, mis teie fraktsioonid teile on andnud, järgmiseks härra Brock, üks. Frau Präsident proua juhataja, lugupeetud äh, asepresident, lugupeetud kolleegid. see näitab, et äh, meil ei ole olnud äh, Lääne-Euroopa mm, strateegiat alates Gaddafi lõpust, me oleme teinud palju jõupingutusi, aga me ei ole kunagi suutnud sellega hakkama saada lõplikult, siin ei ole keegi üksikult süüdi, aga ma näen, et see äh, riik on olnud äh, klassikaliselt kaheks jaotatud, idapiirkond, mm, äh, mida pra-, mis praegu on Haftari all ja mis tahab teist piirkonda vallutada ja teisalt on legitiimne valitsus, mis on meie abiga ja ÜRO-ga ametisse pandud, mis üritab mm, olukorda parandada võib-olla kolleegid saaksid suu kinni pidada, ütleb härra Brock. me näeme, et võib-olla on hea, kui Euroopa riikidel on erinevaid kontakte, et äh, on võimalik äh, mõlemaid pooli äh, läbirääkimiste laua alla laua, laua taha tuua, aga kui ma vaatan pagulaste olukorda, siis seal on piirkondi, mida ei kontrolli keegi ja sellepärast on pagulaste olukord katastrofaalne ning viimane lause, proua Mogherini, kas õnnestub äh, saavutada seda, et äh, ei ole võimalik mitte ainult inimesi päästa, vaid on võimalik äh, teha midagi ka inimkaubitsejate vastu, kes on kõige hullemad selles riigis, et mm, kui see, siis lähevad ka muud asjad paremini. proua Ajala Sender, palun. aitäh, proua juhataja. jällegi kahetsen seda, et Liibüas on relvastatud konflikt, inimesi sureb, on äh, tohutu sõjaoht ja kuulasin härra Brocki, kui me oleksime teinud mida rohkemat ära Liibüas, hoolinud rohkem Liibüa rahvast, selle asemel, et tegeleda omaenda huvidega, oleksime saanud tegutseda tõhusamalt. ma tahaksin siin rõhu-, toetada kõrge esindaja tööd, kes äh, soovib äh, leida lahendust, relvarahu mitmepoolset lahendust, äh, mis läheb kaugemale Euroopa äh, lõhedest lahendust, mis oleks positiivne Liibüa jaoks, laste jaoks, pagulaste jaoks aga ikka ja jälle peame me siin selliseid valimiste eelseid arutelusid jätkem nüüd äh, valimistaktikalised argumendid kõrvale, sest siin on olulised Liibüa ja liibüalased. aitäh ja tahaksin ECR-ile öelda, et midagi on süsteemis nüüd äh, segi läinud äh, mina äh, annan sõna vastavalt sellele, et äh, ke, kes mul siin nimekirjas on ja sellepärast saab nüüd sõna proua Fotiga. kriis Liibüas on eskaleerumas väga kiiresti ja me võime seista silmitsi järjekordse äh, tekkiva äh, proksisõjaga. ma kutsun üles sellele, et kohe lõpetatakse vaenutegevus, pöördutakse tagasi läbirääkimiste laua juurde, et Haftar lõpetaks oma agressiooni, kui Tripoli langeb, siis äh, me võib-olla peame tegelema järjekordse rändelainega. ja see saab äh, olema väga suur rändelaine. meie toetame ÜRO juhitud rahuprotsessi, ÜRO eriesindaja jõupingutusi ja ka teie jõupingutusi, proua kõrge esindaja, aitäh! järgmisena on äh, siin nimekirjas härra Le Breton, kes saab sõna kaheks minutiks. aitäh, proua juhataja! Ähm, marssal Haftari äh, armee on äh, Tripolit äh, hakanud ründama ja rahvusvahelise, rahvusliku ühtsuse valitsus peab vastu, aga rünnakud on väga ägedad. olukord on väga murettekitav, sellepärast et Liibüa destabiliseerimine võib tähendada kogu piirkonnale ja ka Euroopale suuri tagajärgi. ja sellepärast õigusega Euroopa riigid kutsuvad üles vaherahule. ÜRO-l ei ole õnne õnnestunud relvarahu äh, kehtestada ja äh, mis puudutab äh, ÜRO Julgeolekunõukogu, siis seal on Venemaa ja Ameerika vaenujalal. Haftar peaks peaks USA arvates lõpetama oma rünnakud Venemaaga, sooviks, et mõlemad lõpetaks seal on tegemist kahe suure, suurvõimu äh, vaenutegevusega, aga tegelikult äh, mitte ainult. Prantsusmaa Macroni juhtimisel äh, toetab Haftari, keda ei toeta Itaalia. mul on väga kahju, et Prantsusmaa ei ole selle rolli kõrgusel, mis tal peaks olema. Prantsusmaa on destabiliseerinud Liibüat kahe tuhande üheteistkümnendal aastal e-, ettevaatamatu president Sarkozy otsusega tõugata troonilt Gaddafi Ehm, aga nüüd ehm, üritatakse leida lahendust. meil on vaja ühtset lahendust, sellepärast et Haftari ehm, rünnak võib tähendada uut pagulaste äh, lainet Itaaliasse. Itaalia salateenistused äh, ütlevad, et Itaalias on umbes kuus miljonit pagulast, kes on valmis äh, asuma teile Itaalia poole. kokkuvõttes võiks Euroopasse jõuda kaheksasada tuhat pagulast, nii et ärgem alahinnakem Itaalia äh, jõupingutusi, kes on võim-, äh, mis on viinud selleni, et üheksakümmend protsenti on vähenenud äh, Itaaliasse jõudvate rändajate arv. härra Salafranca, palun. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kõrge esindaja. Gaddafi režiim Liibüas langes ja järgnes ebastabiilsuse olukord ja see viis selgelt selleni, et olukord väljus kontrolli alt ja sõjavägi võitles kohapeal kontrolli saavutamise eest ja siis Tubrukis ja Tripolis tekkis kaks valitsust ja, ja kindral Haftari rünnak tekitas veelgi suurema segaduse, mida saab Euroopa teha, kõrge esindaja ütles seda, on vaja säilitada rahu ja samal ajal tuleb mõlema osapoole puhul kinni pidada relvaembargost ja on vaja vältida humanitaarkriisi. tuhanded pagulastest, kes on kohutavates tingimustes Liibüas, nende olukorda tuleb leevendada, me peame tegutsema äh, selleks, et oleks rohkem stabiilsust, oleks õigusriik, meil on vaja dialoogi mida on äh, ÜRO äh, peasekretär Antonio Guterres äh, samuti öelnud, kõik neid jõupingutusi tuleb teha mitte ainult Liibüa enda pärast, vaid laiema piirkonna pärast ja Euroopa Liidu huvide pärast. me peame tegutsema nii, et me oleks ühtselt kõrge esindaja Mogherini juhtimisel. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Fleckenstein lugupeetud kolleegid, iseenesestmõistetavalt toetame seda, mida kõrge esindaja meile siin ütles, kõik äh, sõjaväelised, äh, kogu sõjaväeline tegevus peab lõppema, vaja on järgida humanitaarset relvarahu, osapooled peavad äh, taastama poliitilise dialoogi ja osalema ÜRO poolt juhitud protsessis Äh, saab olla ainult poliitiline lahendus, äh, selles oleme ühel meelel, aga me saame seda arutelu pidada tõsiselt ainult niimoodi, kui me äh, ütleme, et meie jaoks on see kohustus seal väga aktiivselt tegutseda, olukorda Liibüas parandada, sellepärast et osaliselt on süü selle olukorra pärast ka meil, kui me oleme diktaatorid ametist välja tõrjunud, ilma et meil oleks selget visiooni edasisest olukorrast, on vastu vastutustundetu ja nagu me näeme, Liibüa on näide sellest, kuidas niinimetatud lääs ei tohi tegutseda, aga härra Epitideios, see ei olnud Euroopa Liit, kes seda tegi, vaid mm, üksikud liikmesriigid ja teised liitlased äh, te korraldasid selle kaose ja Euroopa Liit ja kõrge esindaja ja